artiklile neliteist punkt kaks ei ole lubatud äh, arutelusid välja arvatud äh, nendes küsimustes, mis puudutab äh, kandidaatide volitusi. kõik kõik ehm, liikmete nimed saadetakse komisjonides volituste kontrollimiseks vastavalt artiklile sada üheksakümmend kuus kodukorrast. vastavalt artiklile kolm lõikele kaks meie kodukorrast senikaua, kuni saadikute volitused ei ole kinnitatud ja ja kuni ei ole otsustatud võimalike ehm, vaidluste korral lahendus on kõikidel saadikutel õigus nautida kõikidele saadikutele laienevaid äh, privileege. vastavalt artiklile seitse dokumendist, mis reguleerib Euroopa Parlamendi liikmete valimise parlamenti, need saadikud, kellel on Euroopa Parlamendi saadikuga, saadiku staatusega mitte kokku sobivaid ametikohti, ei saa asuda liikme kohale kolleegid, kes ei ole seni veel vastavasisulisele deklaratsioonile allkirja andnud ja kellele veel ei ole laienenud täisõigused, võiksid seda teha kohe saali ees olevas registris, vastasel juhul ei saa nad tööle asuda. kallid kolleegid, sõbrad, enne kui me läheme tänase päevakorra juurde, tahaksin ma kõigepealt öelda, et minu jaoks on suur au ja suur heameel istuda täna siin presidendi toolil ja juhatada meie esimest istungit eh, presidendi kohusetäitjana. ma eeldan, et eh, me vastame täna kõikide Euroopa kodanike üleskutsetele kes on meid siia saatnud, et meil on vaja muutusi ja viie aasta pärast loodetavasti meie mandaadi lõppedes me võime tunda uhkust selle eest, et me oleme ehitanud üles paremat Euroopat oma kodanike jaoks. vastavalt kodukorrale peame me valima täna oma presidendi. vastavalt ähm, kodukorra artiklile viisteist punkt üks tuleb kandidaatide liikmed eh, esitada fraktsioonide poolt või vähemalt neljakümne kolleegi toetusallkirja alusel. Teieni on jõudnud kandidaatide nimekiri ja vastavalt kodukorrale on meieni jõudnud järgmised kandidaatide nimed. härra Iglesias, härra Karim, proua Lunacek ja härra Schulz kandidaadid on mind teavitanud sellest, et nad on oma kandidatuuri ülesseadmisega nõus ja vastavalt artiklile kuusteist lõige üks tuletan teile meelde, et äh, selleks, et saada valituks, tuleb kandidaadi toetada esimese kolme valimisvooru jooksul e, e, parlamendi absoluutne ena-, enamus enne, kui me läheme nüüd valimiste juurde, saavad kõik kandidaadid maksimum viieks minutiks sõna ja seda alfabeetilises järjekorras või? härra Iglesias Torjan. Muchas gracias. Es un honor dirigirme a ustedes para... suur tänu, mul on suur au teie poole siin pöörduda, et esitleda teile oma kandidatuuri. see parlament esindab Euroopa suveräänsust ja meie peame selle ülesande kõrgusel olema täna. Euroopa unistus küll uinus mitmel korral taas, kuid oleme nüüd uuesti ärganud. pärast ähm, minu kaasmaalased võitlesid äh, vabaduse unistuse eest ja ma olen väga uhke hispaanlasena, nähes, et esimesed tankid, mis jõudsid Pariisi alla, et see vabastada, olid hispaanlaste poolt juhitud. lugupeetud parlamendisaadikud, meie ühine ajalugu parim asi meie kontinendil on revolutsioonid, mis on teinud rahvast valitsejad kuningate ja jumalate asemel. Euroopa suurim pärand on kodanike soov olla vabad, mitte olla kellegi orjad. see ongi demokraatia ja sellepärast ütlen teile täna, et need, kellele me oma vabaduse võlgneme, ei võidelnud sellise Euroopa eest, kus inimesed kardavad vaesust, suveräänsuse kaotust, tervise kaotust, finantsinstitutsioonide võimu. inimesed on võidelnud oma ühise tuleviku, väärikuse ja vabaduse eest ja aga seda ei tohi saavutada meie kodanike arvelt. inimesed ei võidelnud oma vabadusest selleks, et allutada ennast finantsoligarhiale. Te kõik teate, millest jutt käib. väga lihtne on lobistidel oma tööd siin kojas läbi viia vastavalt suurkorporatsioonide juhistele ja inimesed rikastuvad kodanike arvelt, me peame seda rõhutama. see rõhu-, see õõnestab demokraatiat. Euroopa demokraatia on muutunud uueks kolooniaks või protektoraadiks inimeste sotsiaalseid õigusi hävitatakse ja meie ühiskonna sotsiaalmajanduslikku ühtsust hävitatakse. Ladina-Ameerika on näidanud meile, et need riigid, kus on võimalik välisvõlga hallata, need riigid kasvavad kõige kiiremini. võlakoormus on see, mis õõnestab lõunapoolsete riikide rahvaid täna. ning ka idapoolsed riigid kannatavad troika all ja nende tegu- ja troika tegutsemine seal võib õõnestada kogu Euroopa projekti. suveräänsust õõnestava sellele poliitikale on ka alternatiiv ja meie siin peame näitama, et me saame Euroopa Liitu demokraatia poole juhtida, liikudes eemale Troika poolt ette näidatud autoritaarsest suunast. me peame olema kodanike hääleks. me ei saa lihtsalt mingisuguseid äh, tagatoaleppeid sõlmida. lugupeetud daamid ja härrad, ma ei räägi siin poliitikutega, vaid ma räägin teiega kui parlamendisaadikutega, kellel on kohustus nende kodanike ees, kes teid valisid. Teie peamine lojaalsus peab olema nende kodanike ees, kes teid valisid. Nad ei ole siin koridorides või hotellides. kuid ma pean teile meelde tuletama, et varem või hiljem nad nõuavad meie eest, mis on nende imel tehtud ma tahaksin eelkõige kutsuda lõunapoolsete Euroopa riikide kolleege üles kutsuda siinkohal, te olete näinud, mida troika poliitika on seal teinud, te olete näinud, et kärpemeetmed on läbi kukkunud. Need riigid, mis ei olnud vaesed, on nüüd vaeseks muutunud, nende majandus on hävitatud ja nende liidrid on korrumpeerunud. Te peate aitama aitama neid riike taas jalule. tänane hääletus, kus äh, kreeklased, hispaanlased, portugallased, iirlased, itaallased osalevad, vaadake kodanikele silma ja hääletage täna nii, et demokraatia ei oleks pantvangiks, ma tean, et Äh, vabandust, mul on ainult kümme sekundit vaja lõpetamiseks. kodanikud on tänaval, et kaitsta sotsiaalset õiglust ja demokraatiat, miljonid inimesed on öelnud, et neile aitab, me peaksime olema uhked äh, Euroopa demokraatia kaitsmise üle. president sekkub ja palub kõneleja lõpetada see on ebaõiglane teiste suhtes. president palub kõneleja lõpetada. palun kas kõik kolleegid saaksid kinni pidada etteantud kõneajast? järgmine president kindlasti tagab, et keegi oma kõneajast üle ei lähe. palun, härra Karim. kallid kolleegid, tõusen selleks, et rääkida kohustusest. nagu paljud teist kes on täna jõudnud siia esimest korda, tulin ka mina siia esimest korda kahe tuhande neljandal aastal suures lootuses ja pidumeeleolus me taas ühendasime oma mandrid pärast aastakümneid eraldusjooni, aga täna, kolleegid, kui me tahame kuulata on üks sõnum, mida me peaksime kuulama, mis nõuaks, et me muudaksime oma seniseid äh, tegutsemisviisi. mulle öeldakse, et see hääletus täna on ette otsustatud, et see on diil, mis on sõlmitud enne, kui keegi üldse hääletabki, et meie, mina ja teie peaksime lihtsalt koogutama vältimatu ees. kolleegid, äh, demokraatlikus poliitikas pole midagi pühamat kui õigus hääletada, kui see, et saab anda hää-, saab anda hääle siirate veendumuste jaoks et väljendada valikut peegeldamaks kõikide nende huvisid, kelle teenistusse meid on valitud, anda hääl kallitele ideaalidele ja põhimõtetele. aga kas mõned äh, täna kutsuvad meid selliseks äh, sammuks üles? kes on meist saanud, kui selle koja president, ametikoht, mis peaks seisma kõrgemal erapoolikust poliitikast ja tavapärastest poliitilistest ambitsioonidest, taandatakse lihtsalt žetooniks õnnemängus lohutusauhinnaks lohutusauhinnast ilmajäämise eest, et see on justkui nagu plaan D poliitilises elus, kus plaanid A, B ja C on läbi kukkunud viimastel valimistel öeldi meile, et seekord saavad asjad olema teistmoodi, et läbipaistvus äh, on ülemuslik läbipaistvuse ees, et põhimõtted on olulisemad mugavusest, et aus demokraatlik poliitika triumfeerib tagurlike tagatoa kokkulepete üle. aga kahjuks vaid mõned nädalad pärast Euroopa valimisi kutsutakse meid üles andma heakskiit õdusale konsensusele, mis on sõlmitud just nimelt äh, tagatubades. see on räbal, kulunud ja häbiväärne visioon Euroopast. see ei ole see visioon, mida mina võiksin toetada. sellega antaks mandaat lihtsalt samamoodi jätkamiseks. see oleks ähm, kõrvade sulgemine nende sõnumi eest, kes äh, jäid valimistele minemata ja, ja nende miljonite eest, kes tundsid vajadust oma äh, rahulolematust näidata sellega, et pöörduvad äh, äärmuste poole. nagu üks Euroopa Komisjoni volinik kunagi ütles, on raske austada parlamenti, kes iseennast ei austa, mina austan seda parlamenti, siin on väga palju tulevikulootuseid aga ma ei tulnud poliitikasse selleks, et kaitsta status quo'd või tagada kõrged kohad valitutele. Teie ilmselt ka mitte, ma olen terve oma poliitilise elu toetanud Euroopa visiooni, kus eurooplased teevad koostööd avatud äh, demokraatlikes ja õiglastes institutsioonides ja ma olen veendunud, et paljud teist jagavad seda visiooni sellist visiooni, kus üks rahvus ei otsusta meie teed ja meie prioriteete, vaid me võitleme oma võitlusi ja aktsepteerime siis selle võitluse tulemusi, me näeme seda ka rahvus äh, äh, siseriiklike juhtide sees, kes eelmisel nädalal ei saanud kokkuleppele ja tulevad nüüd uuesti kokku, et teha koostööd, nii nagu peaksime ka tegema meie, selleks et vastata meie valijate soovidele ja et äh, viia sisse need muutused äh, ja äh, võimalused kõikidele, nii nagu nad seda meilt nõudnud. ja loomulikult me peame oma äh, tuleviku ootusid kujundama siin, aga me ei meie institutsiooni ei peaks äh, juhtima poliitilised fraktsioonid või või mingisugused äh, kokkulepped. ma arvan, et Euroopa Parlamendi president ei peaks oma ametikohta kasutama isiklike seisukohtade väljendamiseks, oma huvide kaitsmiseks või oma karjääri edendamiseks, ei, minul on äh, Ehm, väärikam visioon meie koja presidendi ametikohas. president peaks äh, peegeldama meie koja mitmekesisust, äh, sellepärast et meie koda peegeldab Euroopa rahvaste mitmekesisust. president peaks olema õiglane, avatud äh, kõigile ja kõik ära kuulama. president peaks esindama meie koda au ja väärikusega terves Euroopas ja terves maailmas selline president äh, tahaksin olla mina. ma ei taha mängida poliitikat, äh, ma tahan meie ühtse institutsiooni mainet kaitsta, ma ei taha oma huvide eest võidelda, vaid teie huvide eest võidelda. ma ei taha tulla tagasi eelmist, möödunud aegade tagatoa poliitika juurde, ma tahan äh, jõuda kõikide nende eurooplasteni, kes loodavad meilt tulevikus muutusi, see on minu unelm Euroopa Parlamendist, aga nendest unelmatest ei saa tegelikkus, kui me äh, laseme nii-öelda ähm, oma äh, iseloomu positiivsema osa lämmatada äh, kalkuleerimise või personaalsete ambitsioonide eest kui te annate oma hääle täna hommikul äh, ja võitlete oma vaatuste eest, esitage endale küsimus, kas te võitlete tagada Euroopa või äh, lootuse ja demokraatliku Euroopa eest. ma äh, alandlikult palun teil toetada minu visiooni Euroopa presidendi amet, parlamendi ametikohast, mis oleks selle koja vääriline, suur tänu. aitäh, nüüd saab sõna proua Lunatšek. suur tänu, lugupeetud president ja kõigepealt tahaksin tervitada teid kõiki siin, kes on uuesti siia valitud või kes on esimest korda siia valitud see Euroopa Parlament, üks Austria ajakirjanik ütles mulle täna hommikul, kui ma andsin Austria raadiole intervjuud, et Euroopa Parlamenti on tugevdanud need viimased valimised, sellepärast et me võtsime komisjoni presidendi ametisse nimetamise enda kätesse ja ülemkogu käest ära, nii et sellepärast me oleme siin nüüd tugevamad. kuid väga oluline on, et me seda uut jõudu käest ei laseks olles sisemiselt vähem demokraatlikud, kui me olema peaksime. sellepärast, kallid kolleegid, olen mina täna siin teie ees ja kandideerin presidendiks, sest mina ja minu fraktsioon ja väga paljud teised siin ei leidnud selle olevat vastuvõetava, et üks valitsus, üks nõukogu ütleb meile, keda valida selle parlamendi presidendiks. see on meie valik ja sellepärast minu fraktsioon kes äh, minu esitas asepresidendi kohale, esialgu palus mul kandideerida ka presidendi kohale, sellepärast et see on see, mida valimised tähendavad ka institutsiooni siseselt. Euroopa Parlamendi hääl on Euroopa kodanike hääl, mitte Euroopa valitsuste sekretär ja kõik need, kes siia on otseselt valitud, meid ei tohiks meil ei tohiks lihtsalt ette anda mingisugust kokkulepet, millele tuleb tempel alla lüüa. paljud meist teavad siin, et demokraatia eest võitlemine on minule südamelähedane nii siin parlamendis kui ka kõikjal Euroopa Liidus ja ma ütlen nüüd neljas keeles, demokraatia tähendab valikuid. Demokratia consiste en elegir. Demokratie braucht Alternativen deswegen ja seetõttu ma olen ka täna siin ja ma arvan ka, et need valimised peaksid olema märgiks muudusest ja mina, kui ma saan presidendiks, püüan anda kodanikele vastuse ähm, sellele, mida nad tahtsid nende valimistega näha. ma tahaksin lõpetada kasinuspoliitika, me ei saa ähm, lasta tekkida äh, kontinendil, kus luuakse järjest rohkem vaesust, eriti just noorte jaoks, kus noored ei näe enam Euroopas äh, nii-öelda lubadust, vaid isegi ohtu ja see olukord peab muutuma. mina tahan osana sellest Euroopa Parlamendi roheliste presidendina sellesse just investeerida, ma tahan investeerida äh, uutesse töökohtadesse, rohelistesse töökohtadesse, taastuvatesse energiaallikatesse, see on väga oluline, aga Euroopa Liit peab olema usaldusväärne ka seestpoolt, me peame olema juhtrollis äh, sisemiselt e-, energiaküsimustes, me peame muutma näiteks hooned energiatõhusamaks, äh, aga samas me peame suurendama selle koja läbipaistvust ka, meil on käitumiskoodeks, mida alati ei järgita ja ei kontrollita, meil on seadusloomealane jalajälg, me peame vaatama, kes millist seadust mõjutab, me peame tagama selle, et mitte ühtegi seadusandlikku akti nii-öelda ei osteta kellegi poolt. me peame seda tegema selleks, et kodanikud saaksid aru, et me oleme äh, oma töösse tõsiselt suhtumas ja meil on vaja ka ühtset äh, kohtumiskohta äh, ja enamik selles parlamendis on otsustanud, et eh, meie peaksime otsustama tulevikus selle, kuhu minna. ja selge on ka see, et me ei tohi populismi lõksu eh, langeda, me ei tohi ka valitsuste vahelise mm, koostöö või valitsuste vaheliste kokkulepete ohvriks langeda, fundamentalismi ohvriks eh, langeda, me peame põhiõiguste ja kodanikuõiguste nimel tööd tegema ja see töö peab jätkuma me ei tohi äh, sallimatust ähm, edendada, me ei tohi äh, aktsepteerida ei äh, naiste ega vähemuste teisejärgulist kohtlemist, olgu nad mis tahes vähemused. see Euroopa Parlament saab ja peab tegema ära rohkemat selleks, et kaitsta neid põhiväärtusi, millele Euroopa Liit tugineb ja järgmise parlamendi ametiajal ähm, me peame mõistma, on äh, otsustava tähtsusega aeg selle kõige tegemiseks. ja ma viitan siin praegu ka jalgpallile, äh, kui me seda kõike praegu korda ei tee, siis äh, lisaaega meile ei anta ja seda on kodanikud valimistega meilt ka nõudnud ja siin on küsimuse all loomulikult ka demokraatia. ja mina tahaksin lõpetuseks jagada teiega midagi sellist, mida ma jagan härra Schulziga, kes kõneleb pärast mind. härra Schulz oli veidi aega tagasi Austria parlamendis, seal toimus arutelu, kus räägiti Euroopa tulevikust ja Martin Schulz kaebas seal, et äh, liigagi sageli on pidevalt agasid mängus ja ta ütles, et tegelikult ei tohi äh, olla olukord selline, et räägitakse, et jah, inimõigused on head, aga demokraatia on hea, aga tolerants on hea, aga ta ütles, et alati, kui agatatakse, äh, siis saab alguse nende õiguste piiramine, mis ei ole tegelikult läbi räägitavad. ja sellepärast kandideerin ka mina siin, demokraatial on vaja alternatiive, sellepärast ma siin olengi, suur aitäh! kuulamast ja ma loodan, et te mind ka toetate, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Schulz. lugupeetud president, austatud daamid ja härrad, kallid kolleegid. me oleme harukordne institutsioon seitsesada viiskümmend üks saadikut, kes äh, siia on kokku tulnud, meie, lugupeetud daamid ja härrad, äh, esindame kahekümne kaheksa suveräänse riigi rahvast. me oleme seadusloomeline kogu, kus äh, võetakse vastu seadusi saja seitsme miljoni inimese eest kahekümne kaheksas suveräänses riigis. see on, see on täiesti esmakordne see on ainulaadne organ. tegemist on ainulaadse organiga, millel on ainulaadne ülesanne. asjaolu, et viis, seitsesada viiskümmend üks naist ja meest umbes kolmesajast parteist, kui mu andmed on õiged, et, et kakskümmend kaheksa suveräänset riiki on siin esindatud. asjaolu, et meie siin kõik üheskoos oleme ja arutame seda, kes meist selle koja juhiks peaks saama, ainuüksi see asjaolu ei ole midagi iseenesestmõistetavat. tegemist on ühe suurema ajaloolise saavutusega, mida see ähm, kontinent on kunagi näinud. me peame selle üle olema uhked ja selle me peame võtma oma töö aluseks. ja kes saab selle koja juhiks, sellel inimesel on ka kohustus. tegemist on kohustusega eh, seda ülesannet, eh, mida ma just eh, kirjeldasin, täita nende inimeste hüvanguks äh, meie kahekümne kaheksas äh, liikmesriigis. kuidas seda tehakse, ähm, need ähm, ülesande täitmise viisid võivad olla erinevad ja me ähm, esindamegi siin neid erinevaid viise. ja äh, me peame siin kojas töötama fraktsiooniüleselt, mitte üks meist eraldi ei oma ema, enamust Eh, seda on meie valijad otsustanud ja seetõttu on eh, riigiülene koostöö, mis on Euroopa Liiduga aluseks, eh, siin oluline me peame tegema koostööd poliitilise suundumuste üleselt. me oleme valimistel ja hääletamisel vabad. siin ei ole tegelikult fraktsiooni sundust ette antud, siin äh, saab igaüks otsustada ise seda, kuidas ta tahab hääletada ja hääletuskabiini privaatsus on demokraatia garantiiks ja sellepärast palun ma kõikidelt teilt äh, usaldust ja mina sain viimase kahe poole aasta jooksul juhtida seda koda siin. ja ma tahaksin öelda teile seda, et see, mida me eelmise ametiaja jooksul saavutasime äh,, on see, et enam ei ole institutsioonides hierarhiat. kui mind siia valiti, siis oli see hierarhia olemas, siis olid nõukogu liikmed, kes ütlesid, et jah, ah Euroopa Parlament, siis olid komisjoni liikmed, kes ütlesid, ja on ainult üks institutsioon, ehk siis need oleme meie. aga täna oleme me olukorras äh, kus siin parlamendis, siin harukordses institutsioonis äh, Ehm, oleme me kokku tulnud ehm, väljendamaks sellist institutsiooni, mida kusagil mujal ei ole. meie oleme Euroopa demokraatliku e, legitiimsuse väljendus. E, see suur demokraatlik ehm, edasiminek e, see on see, mille me oleme saavutanud, täidesaatev võim peab arvestama ka meiega ja see on Euroopa Liidu poliitika üks suuri pöördepunkte olnud ja ma olen uhke selle üle, et mina olen saanud siin äh, sellele kõigele kaasa aidata. ja seda ma tahan uuesti teha ja lugupeetud daamid ja härrad äh,, kui ma siin nüüd vaatan äh, uusi äh, kolleege, kes on valitud äh, Äh, siis äh, ma tean, et eelnevad kolleegid, varasemad kolleegid on juba minuga koostööd teinud. ja ma ütlen, et mina ei ole ka vaba vigadest, ma olen inimene, kellel on omad nõrkused, ma tahan öelda, äh, et mm, need inimesed, kes on siia uuesti valitud, Äh, usaldaksid mind taas äh, ja need, kes on siia esmakordselt valitud, annaksid mulle äh, nii-öelda usalduse ettemaksu selleks, et ma saaksin ka tulevikus esindada Euroopa huve, aitäh! suur tänu! ja nüüd äh, on meil vaja leida kaheksa häältelugejat. ja ma ütlen, et veel siin kolleegidele, et debatti avasõnade kohta ei ole tulemas. sõna saan anda ainult äh, protseduurilistes küsimustes suur aitäh, äh, ma viitan artiklile viisteist kodukorrast ja ma nõuan nimelist hääletust, ma tahaksin tuletada meelde seda, et me tahame kodanikele näidajale, kes Schulzi äh, ametisse valivad, ma tahaksin öelda, et ähm, äh, tal on äh, visatud, äh, heidetud ette ähm, ametikuri tarvitamist. ma tahan, et me näitaksime äh, kodanikele, kes Schulzi ametisse valivad äh, ja seetõttu me nõuame nimelist hääletust. nii, vastavalt kodukorrale toimub äh, hääletus salajasel hääletusel. ja nüüd äh, võtame siit kastist meie häältelugejate nimed. kolleeg Julia Reeda, kas te olete nõus? kolleeg Reeda, palun. kas te olete nõus? tulge sellisel juhul siia. Onorevole Girauta Vidal Juan Carlos. härra Juan Carlos Vidal. kas te olete kohal ja kas te olete nõus hakkama häälte lugejaks? onorevole Chrysogonos Kostas. härra Kostas Chrysogonos. Chrysogonos. Yes, I agree. jah, olen nõus. suur tänu, sellisel juhul tulge siia. onorevole Ferber. Markus Ferber suur tänu. härra Bodil Tšeballos. palun härra Morten Peterson. proua Flašikova Benova. Grazie. Della... Onorevole Kirkos Miltiadis härra Miltiadis Kirkos. Bene. Si procederà ora allo scrutinio. nüüd, kolleegid, läheme hääletuse juurde. jagatakse välja hääletussedelid ja ümbrikud ja vastavalt meie kodukorrale valime me presidendi ametisse. Te olete kõik hääletussedelid saanud ja peate panema risti selle kandidaadi nime taha, keda te eelistate, saate valida ainult ühe kandidaadi poolt. kui te tahate oma häält muuta, paluge uus hääletussedel saali korrapidajatelt. see antakse teile rikutud hääletussedeli vastu, rikutud hääletussedel hävitatakse. kõik hääletussedelid, kuhu on kirjutatud äh, lisaks ristile veel midagi või kus on valitud rohkem kui üks kandidaat, kuulutatakse kehtetuks. Need teie seast, kes soovivad äh, privaatselt oma sedeli täita, võivad seda teha hääletusboksides. Need jagatakse välja vastavalt äh, teie perekonnanimele. ja peate siis hääletussedeli panema valimiskasti ning äh, peate näitama siis valimiskasti korrapidajale oma isikut tunnistavat dokumenti.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

Bene, hanno votato tutti? kas te kõik olete jõudnud hääletada? siis on hääletus suletud. ja paluksin nüüd siis häälelugejatel minna saali viis üks punkt üks häälte lugemisele. istung on peatatud istungi jätkumise kellaaeg sisestatakse ekraanidele